Äh, Helga Stevensi äh, raport, äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Has everyone voted? kas kõik on hääletanud? I close the vote. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. järgmisena Bonni raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Has everyone voted? kas kõik on hääletanud, kolleegid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine raport on äh, proua Jimenez Becerrili raport, äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, suur tänu teine ra-, raport proua Jimenez Pesrellide hääletamine on alanud, nimeline hääletus. ja kui kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. teine raport härra Boonilt, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. edasi härra Novakovi raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi proua Rosieri raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kui kõik on hääletanud, siis ma lõpetan hääletamise, palun. ja vastu võetud. suur tänu, kolleegid. ma annan nüüd äh, lühidalt sõna proua Rosierile, et ta saaks öelda äh, sõna omalt poolt. suur tänu, proua president ma tahan kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes omalt poolt panustasid selle raporti vastuvõtmisse, tegemist oli suurepärase koostööga, mis kestis nädalaid, tegelikult kuid, ja Euroopa Komisjon saab loodetavasti selle raporti järeldused väga kiiresti kätte ja saab seda arvestada ühisturu strateegias, äh, uues strateegias, nagu me seda soovime, aitäh! Thank you, colleagues. We now suur tänu, äh, kolleegid, nüüd me hääletame proua Mihhailova raportit, kõigepealt muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. ma peaksin küsima ka erapooletud kolleegid, vabandan, muudatusettepanek äh, kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kui kõik on hääletanud, siis äh, lõpetan hääletamise. ja tagasi lükatud muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni ettepanekut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, hääletame nimeliselt äh, õigusloomelist resolutsiooni hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? lõpetame hääletamise. kolleegid, äh, vastu võetud. suur tänu. edasi härra Kaieri raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kui kõik on hääletanud, siis ma lõpetan hääletamise. ja vastu võetud, suur tänu edasi äh, härra Rüübigi raport äh,, üks hääletus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. järgmine raport, proua Vana raport, üks hääletus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kolleegid, siis lõpetame hääletamise. vastu võetud. suur tänu. järgmine raport, proua Teo Kaaruse raport. paragrahv kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle. teine osa, nimeline hääletus. kui kõik on hääletanud, siis äh, lõpetame hääletamise. jah, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud suur tänu, kolleegid